Äh, Korea Rahvusassamblee liikmetele. Korea Rahvusassamblee delegatsioon on meil külas ja nad äsja võtavad istet rõdul, nagu te teate, äh, Korea Vabariik on saanud Euroopa Liidu jaoks strateegiliseks partneriks, meil on palju ühiseid põhiväärtusi ja me teeme koostööd, et võidelda olulisemate väljakutsetega Te ilmselt teate, et me oleme alla kirjutanud äh, põhjaliku äh, vabakaubanduslepingu, mis jõustus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis ja see oli esimene leping, mille puhul oli vaja saada ka Euroopa Parlamendi poolne nõusolek ja seda lähtuvalt uuest aluslepingust. seega ütleme teile südamest tere tulemast. ja täna pärastlõunal Äh, ma osalen meie ühisõhtusöögil ja siis on meil võimalik arutada ka olukorda Korea poolsaarel, teie kodumaal ja arutada ka perspektiive seoses Euroopa Liiduga ja rääkida ka Euroopa Parlamendist, äh, mis seisab nüüd Euroopa valimiste lävel ja see on meie jaoks väljakutseks ja see väljakutse saabub mais. seega tere tulemast, sõbrad Koreast! Me, me señalan que hay una cuestión de orden, no sé de... Uh, mulle asja öeldi, et äh, et on tõstatatud kodukorraga seotud punktid, ma ei ole kindel, milline kolleeg soovis selle punkti tõstatada. E- suur tänu, president. tegemist ei ole võib-olla väga tõsise küsimusega, kuid ma tahan e, teavitada teid sellest, et ma ei kuule midagi läbi oma kõrvaklappide, seega ma palun tehnikute abi Ven aquí le vamos a mandar un, un, eh, un ingeniero para que permita que escuche usted. seega me saadame tehniku teile abiks, et teil oleks võimalik kuulata meie istungi jätku. järgmine päevakorrapunkt on